me alustame oma tööga. nii, nüüd on vaheaeg läbi. palun võtke kohad sisse An uh, mul on teile mõningad teadaanded. kõigepealt kirjalik deklaratsioon. palun võtke kohad sisse Mam ogłoszenie do Państwa. Pod oświadczeniem pis... Niisiis, kirjalik deklaratsioon number kakskümmend kuus murd kaks tuhat üksteist. selle esitasid Tatjana Octavia Sarbu, Elizabeth Jegle, Raul Romeva Irueda, Adina Joanna Valean ja Janusz Wojciechowski ja see deklaratsioon käsitleb koerte populatsiooni ohjamist Euroopa Liidus. sellele on alla kirjutanud suurem osa parlamendisaadikutest ja vastavalt eeskirja reeglile sada kakskümmend kolm meie kodukorras edastame selle nüüd selle mm, deklaratsiooni adressaatidele ning avaldame ka istungi tekstide hulgas ning samuti lähevad deklaratsiooni autorite nimed kirja koosoleku protokolli. ma palun, et proua Saarpuu võtaks sõna, tema on üks deklaratsiooni autoreid. ma tänan, ma tahan tänada kõiki kolleege, proua Jeeglet, härra äh, Ruedat kõi-, härra Wojciechowski, kõiki, kes oma panuse andsid selle deklaratsiooni koostamisse ja ka kõiki, kes sellele alla kirjutasid. tänu sellele on nüüd võimalik probleemid lahendada. suur tänu, läheme edasi hääletamise juurde ja esimene punkt meie päevakorras on Euroopa Liidu ja Cabo Vere